okei okay,, chers kolleeg, je vous propose de commencer. kolleegid, palun alustame. Chers amis. kallid sõbrad, ma käivitan meie istungi. kõigepealt päevakord sest äh, vähemalt äh, üks hääletus lükatakse edasi ning äh, palusin, et seda ei lükataks edasi praegu, sest ma ei soovi sellist vaidlust, nagu eelmine kord oli samal küsimuses ja teeme seda siis, kui siin selle hetkeni jõuame. ning tõlge meil kõik olemas peale Malta, äh, soome, äh, horvaatia ja slovaki keelte ning kümme, viisteist äh, külastab meid härra Pirinski külastajate grupp ning järgmine viienda novembri koosolek on tühistatud, see tähendab seda, et meie järgmine kohtumine viieteistkümnendal novembril äh, Strasbourgis, kus räägime koordinaatorite koosoleku äh, otsustest. ning see avaldatakse siis meie veebileheküljel, nagu ikka, mis puudutab institutsioonide vahelisi läbirääkimisi. on tehtud teatud edusamme, mis puudutab eraelu töö tasakaalu äh, kolmepoolsed läbirääkimised äh, ning äh, see puudutab eriti just isalduspuhkust äh, pu- ning puhkust, parlamendi prioriteete ning see tõsteti kõik esile. nõukogu on väga jäik vanemapuhkuse osas ning järgmine järgmised kolmepoolsed läbirääkimised toimuvad kuuendal novembril. mis puudutab nüüd ameteid, eh, siis eh, kuuendal oktoobril toimus kolmepoolsed läbirääkimised, aga ma soovin, et meie eh, kolleeg Ann meile sellest räägiks, räägin väga kiiresti. meil on hea meel selle üle, et et me jõudsime kokkuleppeni. kas ta räägib? selle FOK-i osas jõudsime kokkuleppele ning äh, oleme teinud kõik ära väga võimsa töö ja seitse kolmepoolset läbirääkimist on toimunud, tulemusega võivad kõik rahul olla, sest see võimaldab äh, Eh, tugevdada parlamendi rolli Sedefokis eh, ning eh, see suudab, muudab ka meie tegevuse kaaskodanike ees läbipaistvamaks. ja ka ameti juhatuses on üks parlamendi esindaja tulevikus ning Eh, parlamenti konsuga konsulteeritakse tegevuse hindamisel. me eh, tegime häid edusamme ka eh, naiste ja meeste esindatuse küsimuses ning me tugevdasime ka selle FOK-i direktori rolli. sellest siis nii palju ning eh, nüüd tuleb eh, lihtsalt jõuda eh, hääletusega lõpuni tööhõive komisjonis ja täiskogul. suur aitäh ning palju edu järgmiseks korraks ka kolmepoolsed läbirääkimised nende kahe osas lõppesid. ning suutsime leida kokkuleppe Austria eesistumisega ning äh, seda siis Bulgaaria eesistumise lõppedes ning äh, see puudutas diiselautode heiteteid ning äh, võib siis öelda, et suur, suur, mm, niimoodi äh, suures plaanis see vastab sellele, mida parlament soovis. oluline on järeleandmiste osas öelda, me tegime väga nutikaid järeleandmisi selle kokkuleppeni jõudmiseks, ehk siis, et toimub üleminekuperiood kõigi sektorite jaoks kaks aastat ning mis puudutab eh, siis kaevandusi ja tunneleid, on samuti viieaastane üleminekuperiood. ehk mina olen väga rahul selle tulemusega. niisiis mitmekesist infot ja nüüd võime minna kohe hääletuse juurde. ja annan eh, kohe nüüd sõna raportöörile. I want to just start by saying alustaksin sellest, et ütleksin, et ma soovin täpselt sama palju kui teisedki seda, et me jooksime ühele poole läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste õigusaktidega meie parlamendis ja et me jõuaks ka korrektse järelduse või lõpptulemini. ehk siis, kui ma ütlen teile, et minu hinnangul tuleks see hääletus edasi lükata, siis ma ei proovi seda kuidagi parlamendi ametiaja lõpuni edasi lükata. härra Kavešambon on teinud äh, palju tööd antud teemaga, nagu me kõik oleme teinud, aga ma arvan, et vale oleks hakata millegi üle hääletama, mille puhul meil on sada üks lehekülge hääletusnimekirja, aga me saime selle eile õhtul kätte alles. ja veidi paradoksaalne on see, et me ootame, et meie personal teeb pool ööd tööd, kui me töötame tegelikult direktiivi kallal, mille eesmärk on tagada läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused really believe... ma tõesti usun, et tööhõivekomisjon peaks äh, näitama head eeskuju, kuidas käituda hea tööandjana ja selleks, et korrektselt oma tööd teha täna, on näha, et sotsiaaldemokraadid soovivad näiteks äh, eraldi hääletusi, no ilmselgelt ei ole meil aega olnud selleks, kas oleks võimalik, palun see edasi lükata, ma tean, ma olen ka põllumajanduskomisjonis ja seal sageli on äh, erakorralised koosolekud lau-, esmaspäeva õhtuti Strasbourgis, kus hääletatakse nende küsimuste üle, mida me proovime kiireloomuliselt läbi viia ja miks ei saa meie tööhõivekomisjonina teha täpselt sedasama asja selleks, et tagada, et hääletus oleks korrektne ja korrapärane. mina näiteks märkasin vigu selles hääletusnimekirjas ja tõtt-öelda see võibki juhtuda, ühes versioonis oli viiskümmend umbes muudatusettepanekut, teises on sada seitseteist, see kõik ei ole selge ja seetõttu ma leian, et vastutustundetu on hakata kiirustades hääletama. ehk siis palun kas oleks võimalik see asi korrektselt korraldada ja lükata täna hääletus edasi? nii, siis äh, ma teen nüüd ettepaneku, et me hääletaks seda ettepanekut, äh, hääletus edasi lükata ning äh, äh meil toimusid äh, Maritaga kohtumised ja sekretäriaadiga otsustasime jätta hääletusnimekiri selliseks äh, äh, nagu ta on. samas me ka keeldusime suulistest muudatusettepanekutest, mille Rahvapartei välja pakkus. ning äh, kas oleme nõus sellega, kas me toetame Macin-, proua McIntyre'it ja lükkame hääletuse edasi? sellisel juhul hääletage poolt, kui te ei soovi edasi lükata, siis hääletage vastu ning hääletus on nüüd alanud. kõnelejal pole mikrofoni. That was not clear. It didn't come through properly on the translation. If you want seda ei olnud selgelt mõista, kas ma sain aru, et kui te tahate edasi lükata, siis hääletame poolt? Äh, kas ei ole mingisugust põhjendust vastupidi, sest äh, härra Kalvi Šambu äh, Eh, loomulikult ma mõistan kõiki neid, kes raporti hääletust edasi lükata, mina tahaks seda kolm kuud edasi lükata, sest eh, mul on nii palju häid mõtteid. aga nagu te, te teate, siis täiuslikkust ei maksa otsida. see muudab asjad lihtsalt keerulisemaks. muuda, muudatusettepanekute osas muudatusettepanekud on ringi, ringelnud juba tükk aega tagasi põhiosas ning äh, eile õhtul jõudis kohale see osa, äh, mis puudutas administratiivset poolt. ja ütlen seda lihtsalt sellepärast, äh, äh ning äh, hmm, hmm, hmm. ning äh, siin on kõike seda juba öeldud nüüd. mul on parlamendi mandaat olemas äh, võimalikult hea mandaadi koostamiseks ja ilmselt ta ei ole absoluutselt täiuslik ning mul on ka mandaat selleks äh, me jõuaks sellega lõpuni enne parlamendi koosseisu tegevuse lõppu, sest muidu me tõmbame alt äh, Euroopa töötajaid. ning äh, ning äh, kogu selle asja tagamõte on ju see, et seda on võimatu niimoodi teha, ma ei äh, hakka pikalt rääkima. ma ei hakka pikalt argumenteerima, aga ma palusin eh, algusest peale eh, kaasotsustusmenetlust, seda ei tahetud mulle anda. Eh, ma palusin ajakava, ma ütlesin kõigile variraportöörile, teile Äh, ma ütlesin, et jääme ajakavast kinni pidama, sest vastasel korral ei saa me mitte midagi, nii et selle, see on meil mängus, kui me ajakavast kinni ei pea. kui me täna ei hääleta, siis me hääletame detsembris ehk siis kümnendast äh, jaanuarist seitsmenda veebruarini kolmepoolsete läbirääkimiste pidamiseks ehk siis äh, seega ma paluksin, et me peaks kinni ajakavast, et me saaks Euroopa töötajatele vastu tulla enne parlamendi koosseisu lõppu. ma ei hakka arutelu lõpp äh,, avama, muidu me ei lõpeta. niisiis, hääletame, need, kes soovivad raporti äh, äh hääletamist äh, äh,, see, need hääletavad poolt, need, kes soovivad edasi lükata, hääletavad plussi, need, kes on edasilükkamise vastu, hääletavad miinuse. hääletus on alanud. The... arvan, et ähm, praegu ei tulnud see mõte tõlkest selgelt läbi, ütleb proua McIntyre. kui me tahame täna hääletada, siis kas me hääletame edasilükkamise suhtes? ei. kas see asi, mida me hääletame, on edasilükkamine? kui te tahate. Need, kes soovivad hääletuse edasilükkamist ehk siis seda, et hääletame tulevikus, hääletavad plussi, vajutavad plussile. Need, kes soovivad täna hääletada, vajutavad miinusele. hääletus on alanud. Euh, hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud Et donc, nous allons procéder. nii, me hakkame hääletama. härra Ratke, palun. ma pean töömeetodi vastu protesti esitama. suulised muudatusettepanekud, mis äh, õigeaegselt esitati, äh, need lükati tagasi, mis ligas, lisasid uusi elemente. mis puudutab sotsiaaldemokraatide äh, soovi hääletada muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend viis, nelisada nelikümmend viis, viissada seitsekümmend seitse, viissada seitsekümmend üheksa, viissada kaheksakümmend, viissada kaheksakümmend üks, seitsesada kakskümmend üheksa, kaheksasada viis ja kaheksa, viis, seitse. Nende puhul tuleb öelda, et selline taotlus tuli pärast tähtaega äh, muudatus, äh, muude tegemiseks hääletuste nimekirjas, mistõttu me esitame protesti nende aktsepteerimise suhtes. veelgi enam, need äh, on saavutatud kompromisside vastu, kõiki fraktsioone tuleb kohelda võrdselt, tähtaegadest ja normidest tuleb kinni pidada ja vastuvõetamatu on see, et selliseid eh, muudatusi tehakse tund aega enne hääletust. vous... palun. nagu te ise ka aru saate, on see hääletus üsnagi keeruline. kõigepealt ma mõist-, mõistan härra Ratke etteheidet, muudatusettepanekud, mis hilisemise, hilinemisega Marita poolt esitati, SND poolt, me lükkasime need tagasi. miks? lihtsalt sellepärast, et äh, asi tasakaalu jääks. see pole ilmselt kõige, äh, kõige selgem, see aitab meie tööd tasakaalus aga hoida ja sellepärast jään selle otsuse juurde. teine element, keeru, keeldusime vastu võtmast suulisi muudatusettepanekuid, <clears throat> mille esitas Rahvapartei, äh, sest äh, Äh, endiselt on äh, või äh, sest ma võin järele kontrollida, kes on selle muudatusettepaneku esitamise vastu, kui neid on kolm, siis ma võin järgi kontrollida, siis ma ei saa seda vastu võtta, niisiis. lühidalt märkus, ma kuulasin teie otsust, aga kui nüüd vastata härra Ratke sõnavõtule, siis tegemist ei ole äh, osade kaupa hääletustena, vaid tegemist on meie fraktsiooni muudatusettepanekutega, mida kompromiss ei puudutanud, ehk siis ma arvan, et see küsimus on midagi muud kui see, mis puudutas Rahvapartei muudatusettepanekuid, aga ma võtan teie otsust arvesse ja tuleme selle juurde hiljem tagasi. Yes, I do accept your decision, Mr jah, eh, härra esimees, ma aktsepteerin seda otsust, aga peab ka vaatama ikkagi, mis päriselt toimus selles sündmustikus. ehk siis eh, selgitage see välja ja seletage meile, mis nendest muudatusettepanekutest sai. Donc clairement la décision a été prise. otsus on langetatud, see ei ole võib-olla kõige, äh, kõige selgem otsus, järgmisel koordinaatorite kohtumisel me seda küsimust ka arutame ning äh, lähme nüüd hääletuse juurde sellisel kujul, nagu meil see hääletusnimekiri on, sest äh, Eh, vaatame siis, kas muudatusettepanekud on aktsepteeritavad või mitte. Donc on me demande de préciser pour être très clair. ning kui te soovite arutada, kas muudatusettepanekut hääletada või mitte, siis öelge seda. niisiis, hääletusnimekiri. Eh, räägin, teen, tegutsen aeglaselt aga nagu te teate, on kell alles väga vähe, nii et mul on vaja kindlasti sekretäriaadiga äh, konsulteerida see ja me kasutame elektroonilist hääletust, ma soovin, et asjad oleks algusest peale selged. siis eh, tsitaat number üks, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. kas teen liialt kiiresti, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. viis poolt, nelikümmend kaks vastu. erapooletuid pole. kompromiss number üks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kakskümmend üheksa poolt üheksateist vastu. kompromiss neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. seda ka ei hääleta või? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend üks poolt, neliteist vastuhäält kompromiss nelikümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. on sarnaseid muudatusettepanekuid. jüri komisjonilt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. artikkel üks lõige neli, kolmsada nelikümmend üks. siin on samuti eh, sarnaseid eh, ettepanekuid, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kolmsada nelikümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ma võtsin alati à l'article un. artikkel üks lõige seitse. Äh, ettepanek minna algteksti juurde tagasi ning hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. artikkel üks lõige seitse komisjoni ettepaneku tekst. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss üheksa artikkel kahe kohta, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss viiskümmend üks, alternatiivkompromiss. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja kuna ta lükati tagasi tagasi lehekülg artikkel eh, kaks lõike kaks, nelisada üksteist. kas kõik leidsid üles õige koha? hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss üksteist, leheküljel kolmteist. Raquel Chambon ma soovitaksin, kui teil on, et aidake mulle, öelge lehekülje numbreid. ma kardan, et mul ei ole samad äh, numbrid, mis teil. ma kardan, et kui äh, mina ütlen lehekülje numbreid, siis see tekitab rohkem probleeme, kui ära jätab. niisiis, kompromiss üksteist. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja vastu võetud. E, Jüri viiskümmend neli, kaks, kahes osas. esimene osa, hääletus alanud. hääletus lõppenud vastu võetud. teine osa. Ehm, ja alat-, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud viis neljasaja äh, eraldi hääletust, osade kaupa hääletus neljasaja kahekümne viie kohta, esimene osa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. teine osa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmas osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. neljas osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viies osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelisada nelikümmend, kaks lehekülge umbes edasi, nelisada nelikümmend, artikkel kolm lõige kaks, punkt H, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. keerame nüüd lehte. artikkel kolm lõige kaks Jüri kuuskümmend. Jüri kuuskümmend. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelisada nelikümmend viis, nelisada nelikümmend seitse, mis on sarnased, äh, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelisada üheksakümmend üks, nelisada üheksakümmend üks vabadust üheksakümmend üks äh, Belgia kombel ütlesin mina. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelisada üheksakümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelisada üheksakümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lehekülg hiljem nelisada üheksakümmend kaheksa, artikkel kolm lõige kaks A, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelisada üheksakümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viissada üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaks sarnast muudatusettepanekut, viissada viis ja Jüri kuuskümmend neli, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viissada kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. viissada kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. napilt viissada neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. viissada kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud Ok. Can we repeat the votation for the kas me saaksime korrata seda viimast, äh, ei töötanud? tehniline probleem, nii et äh, see on, võib üle hääletada küll. viissada kuus, viissada kuus, viissada kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viissada kaheksa, viissada üheksa. Donc il y a l'amendement oral déposé par ALD, est-ce qu'il y a des objections Alde esitas suulise muudatusettepaneku, kas kellelgi on midagi ei, selle vastu ei. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud Ehm, Jüri kuuskümmend viis, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss viisteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kümme, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. keerame nüüd lehekülgi paar tükki. ja siis kompromiss kaheksateist äh, artikli viis kohta. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss üheksateist artiklile kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks, hääletus on alanud. paar lehekülge edasi hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm, artikkel kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kuussada nelikümmend kaheksa. hääletus on alanud. kuussada nelikümmend üheksa parandab kõneleja. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd artikkel üheksa, kompromiss kakskümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud hääletus on lõppenud. Il est accepté. Vastu võetud. Good vote. Alors après, on passe. Euh, non. Donc vous tournez 3-4 pages, compromis. keerake paar-kolm lehekülge edasi, kompromiss kolmkümmend põhjenduspunkt kakskümmend neli A hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmkümmend neli, artikkel üksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud artikkel kuus paragrahv. artikkel kaksteist, seitsesada kuuskümmend üheksa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. On va recommencer alors si je suis no kui ma liiga kiiresti teen, siis uuesti. seitsesada kuuskümmend üheksa ja hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitsesada seitsekümmend, FEM kakskümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. FEM kakskümmend kaks hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd mõned leheküljed edasi. kaheksasada kolmteist ja Jüri sada kuus. kaheksasada kolmteist ja Jüri sada kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksasada neliteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksasada kuusteist, kaheksasada seitseteist, kaheksasada kaheksateist, kaheksasada üheksateist on ühesugused, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss nelikümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Le jury cent douze. jury sada kaksteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksasada nelikümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ei, siiski mitte. niisiis, kaheksasada nelikümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kaheksasada nelikümmend kaheksa ja Jüri sada neliteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kompromiss nelikümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksasada viiskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksasada kuuskümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kaheksasada kuuskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kompromiss nelikümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss nelikümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss nelikümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss nelikümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. ja nüüd põhjenduspunktid. Jüri üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. seitsekümmend seitse hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kaks, muudatus kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. Jüri kaks, hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud FEM kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks, hääletus on alanud. tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Jüri kolm. hääletus on alanud. Jüri kolm hääletus on lõppenud vastu võetud, üheksakümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, FEM neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. FEM viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. FEM kuus. ja osade kaupa hääletus, äh, esimene osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud teist osa me ei hääleta ja kolmandat osa ka mitte. üheksakümmend üks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. üheksakümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud Jüri neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. üheksakümmend kuus hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, üheksakümmend seitse hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, Jüri viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud üheksakümmend kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus on alanud. jah, härra esimees, ma tahaksin taaskord eh, suulises muudatusi ettepaneku sisseviimist, et sellele Eh, et sellele kompromissile lisada erandid päästjate kohta. kas äh, kellelgi on midagi selle suulise muudatusettepaneku vastu? jah. niisiis, me ei saa seda muudatusettepanekut toetada. kompromiss kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud, kompromiss seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Jüri Kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud põhjendus kuus, muudatus sada, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada seitseteist, põhjenduspunkt seitse. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend kaks ja Jüri üheksa, hääletus on alanud. jah. väike küsimus. kui, kui on tegemist identsete muudatusettepanekutega eh, kui me hääletame neid koos, siis me hääletame neid koos, sellest ma saan aru, aga kui on peaaegu ühesugused, mida see siis tähendab? ma võin teile vastata Äh, see on väike deta-, äh, detail, millises ma, millest ma aru ei saa, sest ma olen lihtne saadik. Äh, see, neil on täpselt sama kavatsus neil muudatusettepanekutel, lihtsalt mõni sõna võib-olla teistsugune, mis mõtet absoluutselt ei muuda ja mõnikord on lihtsalt asi selles, ühesõnaga, teinekord on äh, mõnikord äh, parafraas teistsugune, aga jällegi sõna ei, või tähendus ei muutu, mõte jääb muudatusettepanekule. Äh, no tegelikult ma tahtsin teid lihtsalt tögada, ütleb saadik. <laughs> no näete, meie kallis kolleeg on täna väga reipas meeleolus. niisiis sada kakskümmend kaks ja Jüri üheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud Jüri kümme, hääletus on alanud. ai kurat. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Donc on... sada kakskümmend neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd põhjenduspunkt kaheksa kuni Jüri üksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada kolmkümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kolmkümmend kolm hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kontrollime, sada kolmkümmend kaks võeti vastu ja seega lähme järgmisena saja kolmekümne üheksa juurde. sada nelikümmend, sada nelikümmend üks, sada nelikümmend kaks. tu n'as pas mis d'incompatibilité avec le 132. 137. 137. Sorry. on reprend pour que on se perde pas, donc on reprend le. nii, siis hääletame sada kolmkümmend seitset nüüd. hääletus on alanud. põhjendus punkt kaheksa. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud sada kolmkümmend üheksa, sada nelikümmend, sada nelikümmend üks, sada nelikümmend kaks, sada nelikümmend kolm, sada nelikümmend neli ja Jüri kaksteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. sada nelikümmend seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada viiskümmend neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada viiskümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. Jüri viisteist hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud sada viiskümmend üks, sada viiskümmend üheksa, vabandab kõneleja. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kompromiss kaksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss kolmteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss neliteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kompromiss kuusteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss seitseteist, kaks lehekülge edasi, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud kakssada kolmkümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kuus ja Jüri kakskümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud osade kaupa hääletus kakssada nelikümmend kaheksa kolmes osas esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kolmas osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolm kompromiss kolmkümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmkümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. Jüri kakskümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kuus suuline muudatusettepanekud, mida mm, palub ALDE. kas keegi on selle vastu? ei. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kakssada seitsekümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud osade kaupa hääletus kõigepealt kakssada seitsekümmend kolm, kakssada seitsekümmend neli ja Jüri kolmkümmend. kahes osas, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud FEM kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kaks äh, sarnast muudatusettepanekut, kakssada seitsekümmend viis, Jüri kolmkümmend üks ja kakssada seitsekümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud nüüd kakssada seitsekümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend seitse suuline muudatusettepanekut, mille esitas Alde. kas keegi soovib äh, vastulauset esitada? ei, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd kakssada kaheksakümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada kaheksakümmend üks hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend neli, põhjenduspunkt kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend viis ja kolmkümmend kolm hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. FEM üksteist hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada üheksakümmend üks, kakssada üheksakümmend kaks hääletus on alanud hääletus on lõppenud. mõlemad on tagasi lükatud, nüüd osade kaupa hääletus Jüri kolmkümmend neli kahes osas. esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, teine osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kakssada üheksakümmend neli, Jüri kolmkümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Jüri kolmkümmend kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend kaheksa hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kakssada üheksakümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kolmsada hääletus on alanud vastu võetud. kolmsada üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmsada kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud Jüri kolmkümmend seitse hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. põhi. põhjendus kolmkümmend seitse, kolmsada neli ja juuli kolmkümmend üheksa hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmsada viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kolmsada kuus hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse hääletus on ei. kakskümmend kaheksa hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kakskümmend üheksa. hääletus on alanud. ja lõppenud. vastu võetud. ja nüüd. kõige alguses leheküljel üks kõige, kõige alguses FEM kaks. kas te näete seda täitsa äh, alguses teine rida? see meil hääletamata. hääletus on alanud, FEM kaks, FEM kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja siis tagasi lükatud. ja oleme lõpetanud ja nüüd kuna see on keeruline hääletus, kui keegi soovib veel nõu pidada ja siis hääletame raportit. ei, kõigepealt vabandust, siiski ähm, raport muudetud kujul, hääletus on alanud okei okay,, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. noh, masinakene vastu võetud. Donc, est-ce qu'une petite pause est nécessaire ou pas Je regarde kas äh, läheb vaja väikest pausi või mitte, paistab, et ei lähe. ehk siis pakun välja, et läheme mandaadi üle hääletamise juurde ja hääletus on alanud. Le vote, le vote est ouvert. hääletus on alanud. Le vote est clos. hääletus on lõppenud ja seega on mandaat ka vastu võetud, aitäh! Je vous prie encore une fois de m'excuser. ja nüüd paluksin, et andestaksite mulle sellise korralduse eest, aga ma arvasin, et see oli tõesti vajalik. aitäh, sõbrad, selle äh, kurnava hääletussessiooni eest, see oli meile kõigile keerukas, aga nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga. viies päevakorrapunkt, Erasmus, liidu haridus, koolitus, noorte ja spordiprogramm. kõik oleme selle programmiga tuttavad. ja annan sõna arvamuse koostajale, härra Emilian Pavel, palun, teil on sõna. aitäh, proua juhataja. head kolleegid, Erasmus pluss on üks edukamaid Euroopa Liidu programme, see on ka üks minu lemmikprogrammidest. ja mul on väga suur au eh, olla selle küsimuse puhul raportööriks. ma arvan, et te kõik näete sellest eh, lühidast põhjendusest või lühiselgitusest ka minu entusiasmi. ma arvan, et järgmisel perioodil tuleks tegev, teha äh, programm tugevamaks ja kaasavamaks, alati varem on tahetud nii komisjonilt kui liikmesriikidelt tugevamat tööd selles valdkonnas, selleks, et inimeste eludele oleks parem mõju ja järgmine Erasmus ei ole mitte oluline ainult haridus- ja koolitussüsteemile, aga oluline ka Euroopa tulevikule, kuivõrd tegemist on investeeringuga meie kõige tähtsamasse ressurssi ehk inimestesse ja inimestesse investeerimine aitab tagada Euroopa konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja muud. ja kui nüüd rääkida arvamuse projektist, siis rõhutaksin paari asja. esiteks, nimi. Erasmus ei ole ainult programm, vaid see on selline Euroopa kaubamärk tänapäeval, mis tähendab seda, et ma toetan Erasmus plussi nime allesjätmist ja just see pluss näitab kõiki neid algatusi, kõiki tegevusi, kõiki muudatusi, programmi puhul, mis peaks juba selle eh, tähtsa Erasmus plussi egiidi all toimuma. Eh, teiseks, ehm, eelarve ma toetan parlamendi seisukohta järgmise MFF-i suhtes ja tahan, et Erasmus plussi eelarvet kolmekordistataks, mis on minu hinnangul keskse tähtsusega, kui me tahame sotsiaalõiguste sammast näha siis Erasmus pluss peab omama ka selget fookust et kaasamise ja muu sellise raames ja see on oluline rahastuse kontekstis. lisaks peab olema tagatud piisav rahastus selleks, et võimaldada täiskasvanuharidust ja vanemate inimeste harimist. kui rääkida näiteks toetustest, haldus äh,, toetustest, ühikukuludest, kõike seda muud tuleb regulaarselt läbi vaadata ja neid tuleb vajadusel kohandada, võttes arvesse konkreetse riigi elamiskulusid. nüüd järgmiseks kvaliteet. kui rääkida maksimaalsest positiivsest mõjust Euroopa kodanikele, siis eh, lähtuma peab liikuvuse kvaliteedi harta põhimõtetest, sellised põhimõtted nagu informatsioon, kogemuste tunnustamine, kvalifikatsioonide tunnustamine, selged õppekavad, selged õppetulemid, see kõik peab olema tagatud. järgmiseks kutseõpe, kutseharidus, Erasmus pluss on selles kontekstis võtmetähtsusega antud teema tugevdamiseks Euroopa tasemel piisavad eelarvevahetused, paindlikkus, Äh, on vajalik selleks, et tagada piisavalt kõrge tasemega kutseõpet. elukestev õpe, elukestev õpe peab olema kõikide Euroopa elanike äh, elu osaks, see peab olema horisontaalne põhimõte Erasmus plussis, mistõttu toetame ka neid projekte, mis toetavad paindlikku lähenemist ja elukestvat õpet. kuuendaks võrdse tasustamise põhimõte võrdse tööpanuse puhul. seda asja tuleb rõhutada ka Erasmus plussi puhul ja seega rõhutaksin, et need osalejad Erasmus plussis saaksid korrektselt tasustatud. järgmiseks partnerlused, ma tervitan komisjoni algatust tipptaset arendavaid partnerlusi toetada, näiteks Euroopa ülikoolides ja mujalgi, aga ma usun, et tugev geograafiline esindatus Euroopas on tähtis, oluline ning ähm, tuleks blokeerida Erasmus plussi keskeelarve ilmselgelt piiratud finantstoetus. järgmiseks, äh, tunnustamine. Äh, mis tahes tunnustamise puhul on vaja konkreetset Äh, täpset dokumenteerimist, valideerimist, tunnustamist ja liikmesriigid peavad Euroopa kvaliteedi ja kutseõppe raamistiku puhul äh, võtma arvesse eksisteerivaid suuniseid, ka kõiki teisi Euroopa vahendeid, mis toovad kaasa selle, et tunnustatakse äh, välismaal õppimist ja tagatakse kvaliteetset õpet ja viimaseks veel kultuurikomisjoni äh, komisjon palus, et Empl hääletaks detsembrikuus, see sõltub sellest, kui palju läbirääkimisi tuleb või kui palju tuleb muudatusettepanekute järel neid õigemini, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kolmas, detsembris hääletamine on suhteliselt varsti, aga ma arvan, et kui teha kõik endast olenev, siis on võimalik ka seda teha, selle asemel, et siis veebruari asemel juba hääletada jaanuaris et nemad saaksid jaanuaris hääletada, aga vaatame, kui palju muudatusettepanekuid teisipäevaks, kahekümne kolmandaks tuleb. ehk siis ma ootan tööd koos teiega, koos väliraportööridega antud teema kallal, ma usun, et kui me suudame tagada programmi kvaliteetse rakendamise, siis on Erasmus plussil väga hea mõju kõigile kodanikele. aitäh, härra Pavel ja annan sõna härra Mannile, palun. suur tänu, proua esimees, suur tänu kolleeg Pavelile selle raporti koostamise eest ma tõesti leian, et ajakava on väga hästi paika pandud, me peame hoolitsema selle eest, et me hoolitseme tugevdatud koostöö eest, et ei saa juhtuda nii, et kultuurikomisjon ütleb meile, et nemad otsustavad ja meid äh, tööhõivekomisjoni visatakse üle parda eile toimus kultuurikomisjonis kuulamine, mis minu arvates oli ka väga tähtis, sealt tuli välja, et meil on väga palju ühesuguseid mõtteid äh, ja seega me saame päris mitut punkti veel tugevdada. Erasmus pluss on kohe kindlasti üks Euroopa Liidu lipulaevadest, oli seda juba varem, aga nüüd selle plussiga on ta muutunud veelgi tähtsamaks, sest ta näitab, kuidas on võimalik noori inimesi toetada konkreetsete meetmetega. peame nende eest siis ka hoolistama, piiriülene mobiilsus muutub ka üha tähtsamaks ja me tõesti peame nüüd üritama äh, leida häid lahendusi. väga tähtis on oskuste tugevdamine, me soovime noorte inimeste töölevõetavust suurendada ja see on väga tähtis ka nende tuleviku jaoks ja üleüldiselt see perspektiivitus mis on teatud noortel. selle lahendamiseks on meil meetmed ja seepärast on ka tähtis, et me korralikult rahastaksime selliseid programme nagu Erasmus pluss. muidugi oleks tore saada kaks-kolm korda rohkem raha, aga reaalsus on teistsugune. mul on väga hea meel, et Saksa volinik, eelarvevolinik on nii hea nendes küsimustes, sest volinik Oettinger ütles, et me peame kokku hoidma kõikides valdkondades, välja arvatud Erasmus. ta tahab seal sellele programmile raha juurde anda ja me tõesti peaksime toetama toetama teda. mida on võimalik Erasmusega saavutada siis, kui noorte tööpuudus on nii suur? kus me peaksime oma tegevust optimeerima? ma arvan, et on väga tähtis endale selgeks teha ka seda, et Erasmus pluss on rohkem kui tudengite toetamine. ka kutseõppele tuleb rohkem tähelepanu pöörata, me oleme juba piisavalt kaua selle kallal ka vaeva näinud, me peame hoolitsema sellest, et noored inimesed näeksid igapäevaselt, et Erasmus pluss on loodud nende jaoks. teiseks, Erasmuse vahendeid tuleb kasutada ka populismivastaseks võitluseks. me peame toetama rohkem demokraatiat toetavaid projekte, peaksime täpsemalt näitama, mis on nii ohtlik nende populistlike meetmete puhul, radikaalsete avalduste puhul millist rolli mängib sotsiaalne tõrjutus? just äh, see on see, mille jaoks tuleb Rasmuse vahendeid äh, kulutada, samamoodi kaasamine on väga tähtis, elukestev õpe ja ka meediakoolitused minu arvates on väga tähtis, et me programmi juhiseid lihtsustaksime, kasutajasõbralikumaks teeksime, see on väga tähtis kõigi nende jaoks, äh, kes on siiamaani Erasmusega juba äh, kokku puutunud ja tavaliselt tagasiside ongi see, et programm on hea, aga administratiivne pool keeruline, nii et ma kavatsen selle kohta teha mõned muudatusettepanekud, aga mõeldes nüüd selle raporti peale ja tulemuste peale, on meil võimalik tõesti väga palju Erasmus pluss programmiga saavutada. ja ma arvan, et selle projektiga on meil võimalik siin tõesti ühiseid näitajaid välja tuua ja me anname sõnumi ka noortele inimestele, et me ei jäta teid üksi. ükskõik, milline on teie olukord, me tahame teid aidata selleks, et te saaksite oma oskusi parandada ja et me saaksime ka lõpus öelda, et meil on Euroopa, kus teie kõik äh, annate oma panuse ja meie tahame anda oma rahalise panuse. aitäh! Thank you very much. aitäh. Altet esindab proua Lavatšova, kas ta, proua Stevens, palun. aitäh, proua esimees, kallid kolleegid. kõigepealt suur tänu raportöörile, väga hästi tehtud tööd, ma olen veendunud, et meil on nüüd väga hea lähtekoht, millest edasi minna, selleks et jõuda tasakaalus ja positiivsele kompromissile. Erasmus programm on tõesti väga tähtis peale selle annab ta inimestele võimaluse oma oskusi parandada, uusi oskusi saavutada ja seega saavad nad ka suure eelise tööturul ja elus. kõik, kes on Erasmuse programmi läbinud, leiavad ka lihtsamini tööd ja numbrid näitavad seda ka. nii et investeeringud Erasmuse programmi on investeeringud palkadesse ja me peame Euroopa vahendeid kasutama seal, kus me tõesti loome ka lisandväärtuse, mul on selle pärast väga hea meel äh, või vabandust, ma loodan, et Erasmuse vahendeid suurendatakse väga palju ja tõesti, me peame leidma lisavahendeid, sellepärast et nõudlus on suur. ma ei taha sellega öelda, et Euroopa Liidu eelarvet tuleb suurendada, vaid me peame eelarve sees tegema ümberpaigutusi. peale selle on mul hea meel, et raportöör äh, on tähelepanu pööranud ka sellele, et puuetega inimesed saaksid Erasmuse programmist äh, osa. praegusel hetkel on sellega suuri probleeme üks näide, mida ma ka ise oma kogemustest tean, on see, et on väga suured administratiivsed koormused näiteks just tummadel ja kurtidel inimestel, sellepärast et nad peavad ise endale viipekeele tõlgi muretsema. ma näen, et raportöör soovib seda probleemi lahendada ja suur tänu talle selle eest. Erasmus programm peaks kinni pidama ka täielikult ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni nõuetest. minu arvates on väga hea ka meel, et siin raporti eelnõus tuuakse välja kutseõpe. ma tõesti leian, et me peaksime olema suunatud praktikale suunatud õppele ja igaüks peaks saama parima võimaluse oma oskusi arendada ja meil kõigil on eraldi oskused. peale selle on mul väga hea meel, et pööratakse tähelepanu ka kvaliteedile. minevikus liiga palju keskenduti kvantitatiivsetele eesmärkidele. me ei peaks siin rääkima mitte ainult selle, kui palju tudengeid osaleb Erasmuse programmis ja siin äh, oli mul hea meel, kui lugesin seda, et raportöör on kriitiline ka Discover EU projekti osas. tõesti, Euroopa Liidul pole vaja jõuluvana mängida. ma tahaksin siiski ka mõned äh, murekohad välja tuua. mulle ei meeldi see, et äh, vahendeid sihtmärgistatakse. Äh, me peaksime lähtuma tegelikest vajadustest ja sihtmärgistamine äh, Äh, vähendab paindlikkust. mis puudutab pagulasi ja varjupaigataotlejaid, siis tegelikult esimeseks prioriteediks peaks olema äh, nende inimeste lõimimine sellesse riiki, kuhu nad on tulnud. Nad peavad seal leidma töö ja õppima kohalikku keelt, see peaks olema ka loogiline. peale selle ei tohiks me silmist lasta ka seda, et äh, haridus kuulub liikmesriikide pädevuste alla ja sellepärast ma pole päris kindel, kas meil on vaja Euroopa ülikoole see ei tähenda seda, et ma ei tootaks liikmesriikide ülikoolide omavahelist koostööd. ma ootan juba konstruktiivset koostööd raportööriga ja ka variraportööridega ja ma olen veendunud, et meil õnnestub koostada ka väga hea arvamus, aitäh! aitäh, proua Stevens ja järgmisena proua Tlabatšova keda ei ole kohal, kas keegi teine esindab ALTE fraktsiooni? kui ei, siis läheme edasi, kuue. härra Lehjarik ei ole samuti kohal, kas keegi teine on kuuest kohal, kes teda asendab, ei ole. selge siis, rohelised, härra Messerich, kes pole samuti koosolekusaalis. ehk siis ENF, proua Mele no.? ka teda ei ole. ehk siis vähemalt mõned sõnavõtud toimusid, kas härra Pavel soovib veel midagi lisada, palun? Ähm, üritan saksa keeles seda teha kuna hääletus oli nii pikk, siis nüüd kolleegid pidid ruttama lennukite peale ja neil ei õnnestunud jääda siia selleks, et äh, sellel arutelul osaleda, aga noh, eks me saame raportööri ja variraportööride kohtumistel seda veel arutada. ja tõesti, Erasmuse plussi programmi peaksime siis tõesti panema positiivsesse valgusesse ja me peaksime rohkem välja tooma seda positiivset poolt ja seda toonitama nüüd paari sõnaga ka kommentaariks sellele, mida kolleegid ütlesid. muidugi on raske vahendeid kolmekordistada. aga ma arvan, et läbirääkimistel nõukoguga peaks meil olema mandaat Äh, mille kohaselt äh, saame vähemalt jääda selle komisjoni kahekordistamise juurde ja kui meie nüüd läheme kolmekordistamise nõudega, siis võime ka kindlad olla, et vähemalt kahekordistatakse vahendeid. see on nüüd siis see minu strateegia ja ma loodan, et see toimib. ma olen veend-, ma olen nõus, et peame populismi ja radikalismi vastu võitlema ka Erasmus pluss programmi kaudu. mul on väga hea meel, et te selle tõstatasite ja muidugi peame seda komplekssuse küsimust välja tooma, tegelema sellega, sest see ehmatab inimesed ära. tõesti, administratiivne pool on väga keeruline, paberitööd on palju vaja teha, nii et seda osa tuleb ka kohe kindlasti parandada. proua Stevens äh, rääkis ka kvaliteedist ja kvantiteedist. ka siin peame me vaatama täpsemalt, et kui me et kui me tahame, et meil oleks rohkem äh, osalejaid, kolm korda rohkem kui siiamaani, siis äh, äh, kuidas me saame seda teha, kui meil on ainult kaks korda rohkem raha, nii et tõesti selle peale tuleks mõelda. Discovery EU, ma ei kritiseerinud seda, ma lihtsalt ütlesin, et äh, me peame hoolitsema selle eest, et selles programmis oleks ka kultuuri osa, selleks et inimesed, kes selles programmis osalevad, mööda Euroopat ringi reisivad, ei teeks mitte ainult ilusaid pilte, vaid õpiksid ka natukene midagi kultuuri kohta ja saaksid ka aru, et meil on tõesti kultuurilised erinevused ja et me oleme ühendatud mitmekesisuses. ja et nad läheksid siis ka koju ja räägiksid seda. nii et aitäh selle eest, mida täna ütlesite, ootan juba koostööd. ja ma tõesti loodan, et õnnestub meil ka detsembris hääletada. aitäh. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kolmas oktoober pärastlõuna ja hääletus peaks tulema kahekümne teisel jaanuaril tööhõivekomisjonis, kultuurikomisjonis, aga veebruaris kaks tuhat üheksateist. ja sellega läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, punkt number kuus, Euroopa Sotsiaalfond pluss ehk ESF pluss sellest tõesti on räägitud kõikides fraktsioonides ja annan sõna proua Lope Fontaniele, raportöörile, palun. suur aitäh. tõepoolest oleme täiesti teadlikult sellest oma komisjonis, et ESF on meie põhiline vahend töö hõive ja sotsiaalse kaasatuse tagamiseks ning meie kohustus äh, on garanteerida äh, seda, et nii jääks see ka kahe tuhande kahekümne esimesest kahe tuhande kahekümne seitsmenda aastani ning selle teema akuutsus, äh, akuutsust tõotas, tõestasid ka sajad muudatusettepanekud, üle seitsmesaja, mis meile mis e-, esitati. hääletame seda kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal novembril, seega on võimalikult äh, konkreetselt vaja tegutseda, et meie otsus oleks kasulik Euroopa kodanikele. praegu on meil toimunud kaks variraportööride kohtumist ning toimub nädalas kohtumine kuni hääletuseni ning pean siin rõhutama, et äh, kohtumiste meelsus on väga positiivne ning see näitab, kuidas soovitakse kokkulepeteni jõuda. kõige keerulisem punkt, mida veel puudutanud pole, on seotud artikliga seitse, mis on seotud ähm, see temaatilise mm, koondamisega ning äh, jagan täiel määral äh, seda, et riigipõhiste soovituste ja ESF-i vaheline seos eh, tõstetakse esile, sest see aitaks eh, tugevdada sotsiaalsammast ning spetsiifiliste riigipõhiste soovituste osas eh, võetakse Eh, arvesse ka eh, konkreetseid eh, muudatusi, mille riigid peavad läbi viima, muuhulgas ka nende sotsiaalseid muudatused ning SF on see, kes peab tegema enamuse ära Euroopa semestris igal liikmesriigil on omad probleemid ning tahaksin täpsustada ka, et liikmesriikidel peab olema suur piisav paindlikkus selleks, et suunata vahendid nendesse valdkondadesse, mis seda kõige enam vajavad, võttes sealjuures arvesse regionaalseid omapärasid. seega peame olema väga ettevaatlikud eh, ning eh, see on ka samuti üks punktidest, mida peame arutama oma kohtumistel. peame olema väga ettevaatlikud, enne kui hakkame eh, protsente jagama erinevatele valdkondadele. väga oluline on suunata ka eh, sotsiaalse kuuluvuse ja vaesusevastase võitluse valdkonda ärgem unustagem, et seitsmeteistkümnes oktoober on vaesuse väljajuurimise päev, rahvusvaheline päev, vaesus eh, takistab majanduskasvu ja sotsiaalset sidusust, samuti eh, kaasfinantseerimine peaks olema kaheksakümmend viis protsenti, et eh, parandada ka baassissetulekut ning samuti tuleks toetada kõige vaesemaid elanikkonnagruppe, sest ESF peab tegelema aktiivse poliitikaga, samal ajal eh, ma olen nõus ka sellega, et tuleb eh, noorsootööhõivet eh, endiselt primaarseks pidada. peame mõistma, et säilitada tuleb õiglast tasakaalu, kui protsendimäärad jäävad liialt kõrgeks, võib karta, et meil puuduvad vahendid muude tegevuste ja meetmete jaoks ja lõpuks pean ütlema, et äh, liigume õiges suunas edasi ning äh, kui äh, teeme koostööd samas vaimus edasi, saame sellise teksti, mis suudame saavutada tööhõivekomisjonis tulemuse, mis kõigile head meelt valmistab, aitäh! aitäh! ma arvan, et härra Benefi tuleb siia peatselt. jah, ma märkasin enne ta assistenti, ütleb proua Uskog, ehk siis vaatame, mis saab, aga senikaua proua Trebesius, keda asendab ECR-ist proua McIntyre, palun. aitäh, proua esimees ma kõnelen Ulrike Trebesiuse nimel, kes on variraportöör antud küsimuses, ta ei saa kahjuks täna kohal olla, aga mul on mõned mõtted, mille ma saan edasi öelda. Ulrike ütleb, et kõigepealt eelnõu tekst näis olevat kooskõlas nende põhimõtetega, mida ECR toetab. meie hinnangul ESF pluss on kasulik fondide ümberkorraldamisviis, mis aitab tagada paremat tõhusust ja paremat vahendite jaotavust sinna, kuhu seda on vaja ja kus see toob kaasa ka lisaväärtust. ehk siis me suhtusime esialgsesse ettepanekusse suhteliselt positiivselt, aga kompromissettepanekute arutelust nähtub, et on mitmeid küsimusi, kus me ilmselt ei liigu õiges suunas. kompromissid laiendavad ettepaneku rakendusala ja eesmärki ning need toetavad täiendavat integratsiooni ja tsentraliseerimist, mis meie hinnangul ei ole kooskõlas esialgse eesmärgiga, mis seisnes lihtsustamises ja tõhususes. ECR austab liikmesriikide paindlikkust rahaliste vahendite jaotamisel, näiteks erinevate poliitika eesmärkide või prioriteetide vahel ja see on keskse tähtsusega meie jaoks. ning sel põhjusel toetame täiendavat paindlikkust liikmesriikide jaoks äh, seoses äh, ühise juhtimisega rahastutega, lisaks me ei saa nõustuda miinimumprotsentidega äh, sotsiaalse kaasatuse puhul, et liigutaks kahekümnelt kahekümne viiele protsendile, me usume, et kõik liikmesriigid peaksid saama ise prioritiseerida oma eesmärke ja vajadusel panna sinna rõhku, kuhu nad soovivad ühtlasi me peame ka silmas pidama, et on teisi fonde, näiteks FEAD fond, mille eesmärk on võidelda e, äärmise vaesuse vastu Euroopa Liidus ning sel põhjusel ESF pluss peaks rohkem keskenduma proaktiivsele poliitikale, see peaks toetama tööhõivet ja haridust ja ühtlasi ka tõhusust avaliku halduse mõttes, selle asemel, et lihtsalt prioritiseerida sotsiaalset kaasatust ja tegevusi. ja viimaseks, vaesusevastane võitlus, eriti enim puudust kannatavate isikute jaoks, et see vahend ei tohi muutuda ebaseadusliku rände rahastamise vahendiks. siin on ka teisi rahastuid olemas ning tarvis on vaja institutsioonide poolset poliitilist heakskiitu sellele aitäh, proua McIntyre. ja härra Benefi, kas te olete nüüd valmis, palun? Yes, sorry for uh... jah, vabandust, et siin asjad viibisid, ma arvasin, me olime veel eelmise päevakorrapunkti juures, ütleb härra Benifei. Uh, suur aitäh, esimees. mulle tundub et äh, need seitsesada seitsekümmend kaheksa, mis esitati äh, sellele mm, raportile, seal on väga palju positiivseid soovitusi algtekstile. täname raportööri, et ta on äh, hästi ja konkreetselt koostanud kompromissmuudatuse ettepanekud, näidates oma mm, Äh, valmisolekut saavutada võimalikult suur toetus oma ettepanekule. väga oluline on alustada kolmepoolseid läbirääkimisi tugeva mandaadiga, äh, tegutsedes ambitsiooniga mitte ainult parlamendi heaks, vaid kõigi toetuste saajate heaks, sest ESF on üks kõige tugevamaid äh, fonde ja see aitab Euroopat muuta tugevamaks ja jõulisemaks paremaks oma kodanike jaoks. kompromissmuudatusettepanekuid on palju ja seni pole alustanud veel kõige keerulisemate eh, osade üle artikli seitse üle, mis puudutab eh, temaatilist kontsentratsiooni, eh, artikkel kaheksa partnerlus, üheksa vaesusevastane võitlus ning toetus Eh, riigipõhises eh, soovitusel Euroopa semestri väitel. muudatusettepanekud, eh, mille esitasime sotsialistide nimel, on mõeldud selleks, et suurendada sotsiaalse kaasatuse poliitika ja samas tuleb suurendada ka SF-i riiklike esinduste vahendeid. leian muuhulgas, et oleks vaja komisjonipoolseid eh, ettepanekud tähelepanelikult üle vaadata ning eh, praegusel hetkel oleme endiselt mures eh, noorsootööhõive toetuse pärast, mis aitab võidelda noorsootööpuudusega terve Euroopa Liidu tasandil. meil on vaja samas ka toetada reforme liikmesriikides Mm, äh, paljudes riikides äh, oli ESF-i abi kriisiaastatel hädavajalik, me ei soo seda unustada, isegi kui makromajanduslik olukord on Euroopas äh, paranenud, on probleem siiski täiesti väga kaugel lahenduse leidmisest. töö, meil on, meie jaoks on see probleem äärmiselt oluline, seega loodame, et ESF suudab äh, töötada hästi edasi oma eelnevate, äh, eelneva tegevuse vältel, eelmise äh, programmeerimisperioodi vältel. see, nii on meil võimalik saavutada ka paremaid tulemusi ning veel üks Child Guarantee osas, mille viisime sisse ESF-i vastavalt struktuurile, mille pakkus välja komisjon temaatilise kontsentratsiooni raames, et see eh, Euroopa Komisjon eh, on tegelenud eh, selle temaatikaga, meie oleme tihti arutanud seda ja oleme teinud tihedat koostööd lapsekaitseorganisatsioonidega, nemad toetavad meie ettepanekuid ja teevad, et leiavad, et Euroopa Parlament peab näitama valijatele selge sõnumi eh, selles suunas, et eh, olukord paraneks selle parlamendi tegevuse koostöö eh, vältel. jätkame järgnevatel nädalatel koostööd ning kutsun kolleege üles, et me suuda, teeks koostööd konkreetsete ettepanekute nimel, et me saaks oma tööd hästi edasi teha. aitäh teile! aitäh, härra Benifei. ja härra Selimovitš, kes esindab Aldet, palun. aitäh, proua esimees ja kõigepealt suur aitäh raportöörile suurepärase töö eest, mida oleme näinud ka kahel variraportööride koosolekul. mul on paar üldisemat kommentaari ja siis juhin tähelepanu ka teatud küsimustele, mis meie hinnangul tuleb lahendada esiteks, eelkõige rõhutan seda, et tarvis on integratsiooni ja sotsiaalset kaasatust seoses sisserändajatega ESF Plussi kontekstis. ma tean, et arvamused on erinevad rändekriisi ja rändajate kohta, ma tean, et arvamused erinevad jah, aga meeldivad nad teile või mitte, pooldate te sisserändajate tulekut või mitte, pakute te välja lahtisi või kinnisi piire, need inimesed on nüüd kohale jõudnud. ja mitte keegi ei saa kasu sellest, kui neid inimesi ühiskonda ei integreerita. ehk siis olenemata sellest, mida te arvasite rändekriisi ajal, tuleb nüüd neid inimesi hakata aitama, nad tuleb ühiskonda integreerida ja seetõttu leiame, et teatud rõhuasetus sotsiaalsele kaasamisele ja integratsioonile peaks olema ka SE Plussi puhul välja toodud. teiseks, toetan väga seda, et need riigid, kellel on kõrgem võimekus selleks, saaks rohkem rõhku asetada noorte tööpuudusele. noorte tööpuuduse probleem on enne ka olemas olnud, see oli juba enne kriisi paljudes riikides probleemiks, jah, olidki paljud noored töötud, aga nüüd pärast kriisi on see näitaja veel kõrgemgi. ehk siis tähelepanu osutamine ja riikide survestamine Eh, nende nii-öelda niitide ehk siis noorte, kes ei õpi ega tööta suhtes, et nende suhtes tuleb midagi ära teha. kolmandaks, eh, rahastu paindlikkus on midagi sellist, mida tuleb tagada, ma saan aru, et kõik fraktsioonid proovivad just ehm, ära võtta seda, mis neile jaoks oluline on, jah, ma saan ka sellist lähenemist austada, aga lõppastmes tekib meil kunagi järgmine kriis, mida ei ole praegusel perioodil võimalik prognoosida. asi ei pruugi olla pagulastes või Kreekas või see, see tuleb midagi sellist, mida me ei suuda prognoosida. ja selleks peavad olema ette nähtud viisid vahendite paindlikuks liigutamiseks sinna, kuhu seda vaja on. ma saan aru, et kõik fraktsioonid tahavad, et äh, vahendid jääks kindlate eh, teemade juurde, aga kolleegid, ma kutsuks teid üles siiski ka paindlikkust otsima, vähemalt osa, eh, fondi teatud osade puhul. nüüd konkreetsemalt, halduskoormus peab jääma minimaalseks, me leiame, et eh, praegu on kasu või toetuse saajate jaoks halduskoormus liiga suur tõtt-öelda uskumatu on lausa halduskoormuse hulk kõikjal Euroopas. teiseks, diskrimineerimise alused on teatud riike, mille pinnalt diskrimineerimine on lubatud, Rootsis näiteks on need väga selgelt määratletud ja nüüd selle suuremaks või väiksemaks muutmine diskrimineerimiste alute puhul on keerukas, sellepärast et kui mitte hõlmata seda, mida Rootsis peetakse praegu diskrimineerimise aluseks, siis on raske sellist ettepanekut aktsepteerida. või kui näiteks mõisteid laiendada, siis täpselt, ma tean, et teistes riikides on ka see probleem, ehk siis tuleb leida tasakaal sõnastuse puhul eesmärgiga leida kõigile sobiv lahendus. viimased punktid. leiame, et et täiesti sobiv on pidada silmas Euroopa poolaastat, samuti konkreetsete riikide vajadusi, aga tuleb ka mõelda, et fondi eesmärgid on esmase tähtsusega, eesmärgid, mitte ainult see, et maksimaalsel määral vahendeid ära kasutataks ja kui rääkida protsentidest, et need riigid, kus on palju noori, kes ei õpi ega tööta, need peaksid vähemalt viisteist protsenti panustama jagatud vastutusega rahaste puhul just noorte tööpuuduse vastase võitluse eh, vastu. ma saan ka aru, et paratamatu on see, et kõik tahavad natuke oma maitset anda sellele rahastule, jah, see on arusaadav, aga eh, suur aitäh siinkohal raportöörile tehtud töö eest, aitäh! Thank you. aitäh. Gabriele Zimmerit ei ole kohal. kas proua Boylan asendab teda? ja aitäh, esimees. kõigepealt äh, Gabi Zimmer ei saa täna siia tulla ja ta vabandab ning ta palus mul tema nimel sõna võtta. kuue fraktsioonis äh, ESF-i reform on väga tähtis, arvestades kõiki neid probleeme, mis on miljonitel inimestel Euroopa Liidus. Euroopa Liit äh, ja liikmesriigid peavad lahendama neid probleeme, eriti just neid, mis on kõige haavatavamatel ühiskonnarühmadel ja sellepärast me oleme teinud terve rea muudatusettepanekuid selleks, et arvestada äh, väga paljude inimeste tegelike probleemide ja vajadustega. tõesti, sotsiaalse kaasatuse jaoks tuleb kolmkümmend protsenti vahendeid tõsta selleks, et võidelda vaesuse vastu Euroopa Liidus. peale selle et ka FIDi fondile tuleb äh, rohkem vahendeid juurde leida, siis kaasrahastusmäär peaks olema kaheksakümmend viis protsenti nende poliitika eesmärkide puhul. siis eh, ESF pluss ja Euroopa semestri majanduspoolaasta ühendamine. tihti need majanduspoolaasta antud soovitused on vastuolus eh, tegelike vajadustega ja paneb peale meile pigem eh, Äh, piirded äh, ja peale selle me näeme, et tegelikult äh, soovitused ei ole tihti riiklike oludega kooskõlas, rääkimata sellest, et üks lahendus ei pruugi sobida kõigile. partnerlused valitsuse, sotsiaalpartnerite, vabaühenduste ja teiste vahel peavad olema sisukad, meil on vaja ka, ka selgeid reegleid ja ka ühismääraste sätte artikkel kuus Äh, vajavad rakendamist, me leiame et, et kaks protsenti peaks minema võimekuse tugevdamiseks äh, partnerite puhul. peale selle peaksid nõuded olema, aruandlusnõuded võimalikult lihtsalt, eriti need, mis puudutavad just kõige äh, haavatavamaid ühiskonnarühme me oleme teinud ka muudatusettepaneku lisale kaks, hoolitsemaks selle eest, et kui keegi ei taha oma andmeid avaldada eraelulistel, eraelulistel põhjustel, siis ei ole põhjust teda sellegipoolest programmist välja arvata. peale selle sotsiaalsed innovatsiooniprojektid, siin me leiame, et just kohalikul tasandil on võimalik kõige rohkem ära teha. ootame juba koostööd raportööriga selleks, et meil oleks võimalik välja töötada programm, mis kõige paremini vastab meie kodanike vajadustele. Thank you, Then I aitäh! proua Randke järgmisena Roheliste fraktsioonist, aitäh, esimees, ma arvan, et kolleegid on juba väga palju punkte välja toonud, nii et ma üritan teha lühidalt. meil on viis põhilist eesmärki, mida me tahaksime välja tuua aruteludes. kõigepealt äh, vahendite jagamine äh, sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks ESF pluss programmis. me lihtsalt ei jaga raha mööda Euroopat laiali, vaid me üritame saavutada ka ühiseid eesmärke ja me usume, et sotsiaalne kaasatus on tõesti üks äh, murettekitavamaid küsimusi Euroopa Liidu liikmesriikides, just sellepärast tuleks kahekümne viielt protsendilt vahendeid tõsta kolmekümnele protsendile nüüd ähm, marginaliseeritud rühmad, äh, pagulasi siin juba mainiti, tegelikult meie arvates on siin veel ühiskonnarühmasid, mis vajavad erilist tähelepanu. regionaalarengu komisjonis toimus, oli meil äh, arutelu marginaliseeritud ühiskonnarühmade üle, koostasime ka raporti äh, ja seal tuuakse välja ka ettepanekuid muudatuste kohta, just sellepärast me tahamegi et, et kaks protsenti äh, sotsiaalse kaasatuse ees märgistatud vahenditest peaks minema just marginaliseeritud kogukondadele. nüüd äh, põhiõigused kolmandaks me soovime, et ESF-i vahendeid kasutatakse ainult selliste projektide jaoks, mis ei ole vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga. siin minevikus äh, investeeriti projektidesse, millega ei olnud võimalik põhiõiguste hartas kinni pidada ja me peame hoolitsema sellest, et järgmise programmiperioodi ajal midagi sellist ei juhtuks. neljas punkt, äh, majanduspoolaasta ja ähm, sotsiaalõiguste samba ühendamine äh, me leiame, et äh, sotsiaalfondi kaudu on tõesti võimalik ka sotsiaalset sammast kodanikele käegakatsutavamaks teha ja me peaksime Sotsiaalfondi vahendeid ka selle eesmärgi täitmiseks äh, kasutama. viimane punkt, olen pärit piirkonnast, kus on väga palju muutusi toimunud viimastel aastatel ja me sooviksime siin tõstatada kas selle küsimusi, et meil on siin kunagisi tööstuspiirkondi, mis seisavad nüüd muutuste teel, seal on tööhõive küsimused, kvalifikatsiooni küsimused ja nende probleemide lahendamiseks tuleks ka kasutada ESF-i vahendeid ja Euroopa Liit peaks olema siis üks selliste muudatuste toetajaid just nimetatud piirkondades. aitäh! aitäh! ma ei näe Laura Keat siin, kas ta on kohal? kas keegi asendab teda? ei. proua Pitsotot ENF fraktsioonist ma ka siin ei silma. kas keegi asendab teda? ei. seega tähendab seda, et saavad sõna ülejäänud, kes soovivad sõna saada. kõigepealt härra Pirinski. <clears throat> aitäh, proua esimees za mnogogodишната финансова рамка sektorni. suur aitäh. järgmine finantseerimisperiood äh, tähendab seda, et komisjon on palju uuendusi sisse viinud. teame, et erinevaid vahendeid tuleb paremini koondada ja kasutada, et eesmärke täita. komisjon ei ole antud hetkel suutnud välja pakkuda sätteid selles osas, mis puudutavad Euroopa Sotsiaalfondi, mis aitaks välja äh, töötada uue selge raamistiku ja selgitada, kuidas äh, kasutada sotsiaalfondi muude instrumentidega koos. toetame mõtet, et äh, sotsiaalpoliitika Euroopa Sotsiaalfond on äh, põhilised äh, poliitikavahendid, sellega ei tohi aga piirduda. Ähm, ärge unustage, et olemas on ka struktuurifondid, mis on samuti olulised vahendid äh, ühtsuspoliitika tule-, eesmärkide saavutamiseks. selle fondi roll on selgelt tunnustatud ning ka tulevikus peab seda tööd edasi tegema, sellega seoses me teeksime ette, ettepaneku, et ähm, et seda fondi äh, juhataks Euroopa riikidest esindajatest koosnev komisjon, vastasel korral ei ole see kodanike jaoks äh, selgesti mõistetav äh, ja see kor- äh, ja ei vastaks ka Euroopa aluslepingutele. selge on see, et, et nii tervishoiu kui sotsiaalküsimuste instrumendid annavad oma panuse kuid äh, sellest ainult üksi ei piisa, ühesõnaga selgelt rääkides äh, eh, sotsiaalfondi äh, reformimine aitab kaasa sellele, et liikmesriigid võtavad paremini arvesse soovitused, mille välja töötab Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Komisjoni ettepanekul ning lisaksin veel tahaksin öelda ka kolleegidele vasakpoolsetele, et äh, nende äh, ettepanekutel on äh, küll põhjendusi, kuid need unustavad sealjuures ära ähm, sotsiaalse sidususe põhimõte ning neile tuleb lähendada teatud äh, reservatsioonidega. vastasel korral me äh, et liigume edasi suunas, mis äh, meile ei sobi. ja ei võta arvesse Euroopa semestri põhimõtteid. Neil äh, on vaja, et äh, neil oleks selgelt välja, väljas nähtavad eesmärgid ärgem unustagem, et äh, me äh, praegu me saame teatud tegevusi läbi viia, teisi aga mitte. ning ähm, praegu ei ole selge, milli, kuidas saavutada äh, soovitud eesmärke ning kui me ei tegele spetsiifiliste eesmärkidega, on karta, et ka teised eesmärgid äh, jäävad äh, toetusest ilma, üritame pöörata tähelepanu äh, kõigile detailidele ja oleme veendunud, et komisjon ja nõukogu jõuavad meiega kokkuleppele meil selle asemel, et ette näha piisavalt vahendeid töö tegemiseks, soovitakse hoopis ümber tõsta vahendeid mujalt. ning sellised sammud ei ole aktsepteeritavad. Euroopa sotsiaalmäärus on oluline instrument, mida saavad kasutada liikmesriigid ning sellepärast on äärmiselt tähtis, et äh, määrus fondi kohta äh, peaks puudutama ka fondide üldist äh, juhtimist ja jagatud juhtimist, nende reeglid peavad olema selged ja peavad selgitama seda, millised on erinevad elemendid, mis selle asjaga seotud on. praegusel hetkel pole eesmärke saavutatud Äh, sisu on selge neile, kes on selle koostanud teistele, aga mitte äh, äh, kons-, selleks, et kõigest aru saada, on vaja konsulteerida ekspertidega, esitame muudatusettepanekuid, loodetavasti suudame praegused ühikud täita, mis on praegu tekkinud ajapuuduse tõttu soovime, et see määrus oleks lihtne ja kasutatav. paneme siin ka veel midagi muud tähele, et eh, kasutatakse väga palju institutsionaalset žargooni, räägitakse näiteks korporatiivsusest, mis asut-, asendab sõna institutsioon räägitakse ka horisontaalsetest süsteemidest eh, ja korporatiivsetest süsteemidest, oleks hea, kui võetakse seda arvesse ja pakutakse välja meetmeid. suur tänu tähelepanu järgmisena saab sõna proua Kozlovska-Rajtšovitš, palun. Äh, aitäh. kõigepealt suur tänu raportöörile tõesti müts maha tehtud töö eest. Te töötasite läbi üle seitsmesaja muudatusettepaneku ja sellest muudatusettepanekute, kompromissettepanekute tegemine on tõesti väga suureks tööks. me peame tõesti tunnistama, et variraportööride kohtumised on olnud väga konstruktiivsed ja see on ka väga tähtis, kui soovitakse jõuda heale tulemusele. nüüd sisu. selle fondi puhul peame me kogu aeg ka mõtlema selle peale, miks ta loodi, mis on eesmärgid, Euroopa väärtuste toetamine, demokraatlike väärtuste toetamine, kaasamine, õiglus, mittediskrimineerimine. iga projekti eesmärgid selle fondi raames peavad olema väga läbipaistvad ja nähtavad peame mõtlema ka fondi paindlikkuse peale ja kas teatud eesmärkide saavutamiseks eraldatud äh, vahendeid äh, tuleb ka eraldi vaadata. me tõesti peame hoolitsema ka selle eest, et äh, kõik valitsused oleksid Euroopa-meelsed. me ei tohi unustada, et praegu on meil olukord, kus on valitsusi, mis ei toeta sotsiaalfondi eesmärke ja võib juhtuda, et äh, eraldatud vahendeid ei olegi siis võimalik äh, üldse kulutada. ja nüüd see, et fond liidetakse majanduspoolaastaga, on väga tähtis, sest ta on tõesti nagu päästerõngaks jah, vahel on meil ka probleeme paindlikkusega. paindlikkus lubab küll teatud erakorralistel olu-, elu-, teatud erakorralistes olukordades reageerida, aga teiselt poolt ei saa kunagi kindel olla, et äh, ellu viiakse midagi, mis on kooskõlas ka põhiõiguste hartaga või inimõigustega, naiste õigustega Euroopa Liidus mul on tõesti väga hea meel nende muudatusettepanekute üle, kus äh, äh, omavahel ühendatakse majanduspoolaasta ja sotsiaalfond, sest majanduspoolaasta kaudu antakse ka soovitusi liikmesriikidele ja seal öeldakse ka, kuidas Euroopa fondide vahendeid teistmoodi kulutada ja seda siiski vastavalt Euroopa Liidu väärtustele. väga tähtis on kontroll peame hoolitsema selle eest, et kontrollid oleks tagatud ja kompromissettepanekutes tuleb ka vahendite kasutamise kontroll välja tuua selleks, et olla kindel, et tegelikult ka täidetakse neid eesmärke, mis on püstitatud ja et ei juhtu see, et projekt Äh, kasutatakse teistmoodi, näiteks siis, kui lihtsalt mõistetakse erinevaid küsimusi erinevalt. näiteks soolise võrdõiguslikkuse küsimus, äh, seda mõistetakse ka väga erinevalt erinevates liikmesriikides. Bulgaaria valitsus otsustas Istanbuli konventsiooni mitte ratifitseerida, sellepärast et nemad mõistavad soolist võrdõiguslikkust teistmoodi nii et küsimus ongi nüüd selles, kuidas sellesse suhtuda ja väärtuste majandus poolaastaga sidumine on ESF-i puhul tõesti just sellepärast ka väga tähtis. ja lõpetuseks, kuna see fond nagu ka teised fondid on mõeldud ka Äh, noorte toetamiseks ja noorte liikumise toetamiseks Euroopa Liidus äh, tuleb välja tuua ka see, et kõige suuremaks probleemiks on äh, võõrkeelte mitterääkimine. oleks tõesti väga hea, kui me sotsiaalfondist saaksime toetada ka võõrkeelte õppimise programme, sest meil on probleeme sellega, et noored ei liigu Euroopas ringi, sest nad ei äh, õpikeeli. see võib-olla tundub naljakas, aga nii see on. aitäh! suur tänu! suur tänu kõikide sõnavõttude eest, näen siin ajakavast, et hääletus tööhõivekomisjonis äh, toimub kahekümne kuuendal või kahekümne seitsmendal novembril kuna aega on vähe, siis lähemegi nüüd kohe päevakorrapunkti number seitse juurde ja annan sõna proua McIntyre'ile, palun. aitäh, kõigepealt äh, aitäh variraportööridele väga aktiivse töö eest selle äh, dokumendi kallal, me oleme saanud nelisada nelikümmend üheksa muudatusettepanekut arvamuse projektile ja enne kui lähen edasi, on kõige tähtsam see, et ma juhin kolleegide tähelepanu kokkuleppele, mille on saavutanud juhtivkomisjon Juri ja meie ise siin, võttes arvesse siis, või see kokkulepe puudutab meie pädevusi. Marita Ulfskog ja Juri esimees Fogoda kirjutasid Cecilia Wikströmile ja kirjeldasid seda saavutatud kokkulepet. meie komisjonil on kodukorra artikli viiekümne nelja järgi eh, teatud artiklid ja teatud põhjenduspunktid asjakohased. ma olen kõik nelisada nelikümmend üheksa muudatusettepanekut läbi lugenud ja ma leian, et ainult umbes sada kaheksakümmend neist tegelikult jäävad meie komisjoni pädevusvaldkonda. ehk siis pakuksin kõigepealt välja, et variraportöörid tegeleksid ainult nende muudatusettepanekutega, mis puudutavad neid põhjenduspunkte ja artikleid, mis on meie pädevusvaldkonnas. ma olen väga tugeval seisukohal, sellepärast et koordinaatorite koosolekul me kaitseme eh, sageli tööhõivekomisjoni seisukohti, kui teised komisjonid proovivad meie eh, pädevusi omale võtta, mistõttu on oluline, et me peaksime siinkohal kodukorrast kinni suhtluses juurikomisjoniga. ma ei hakka nüüd neid kõiki ette lugema või siis siiski, miks mitte Need valdkonnad, milles meil on pädevus, on põhjenduspunktid kaksteist, üheksateist, kakskümmend, kakskümmend seitse, nelikümmend viis ja nelikümmend kuus ja artikleid kaheksakümmend kuus C lõige kolm, kaheksakümmend kuus D, J ja K, kokku kaheksakümmend kuus F, kokku kaheksakümmend kuus L, kaheksakümmend kuus M, neljas lõige, sada üheksakümmend, äh, sada kolmkümmend kaheksa osa kolm, sada kuuskümmend E, E ja L, sada kuuskümmend H, sada kuuskümmend N ja sada kuuskümmend O neljas osa ja kui keegi tahab seda nimistut omale, siis me võime selle kirja laiali saata, sama kirja, mille saatsime proua Vikstrumile. niisiis, ma olen proovinud realistlikult suhtuda sellesse, mida on võimalik antud direktiivi kontekstis saavutada, ehk siis direktiivi esialgsed eesmärgid on üks asi ja tuleb töötada meie komisjoni pädevuste raamistikus. oluline on see, et mis tahes normid siit tekitatakse, need peavad olema lihtsad, hõlpsasti täidetavad ja muudki, need, ning need peavad äriühingute liikumist soodustama, muuhulgas ka siis kaitstes sidusrühmi, eelkõige töötajaid ning sellised normid, mis on keerukad või mida on raske täita, see võib viia olukorrani, kus norme tõlgendavad liikmesriigid erinevalt, mis siis õõnestab nende tõhusust ja toob kaasa riski, mis seisneb siseturu killustamises ja seega on väga tähtis, et panna paika korrektsed sätted äriühingute sidusrühmadele, muuhulgas ka töötajatele, et oleks võimalik näiteks seista vastu nii-öelda varifirmadele, aga samaaegselt meie kehtestatavad normid peavad olema põhjendatud, mõistlikud ning normid ei peaks kuidagi omama heidutavat mõju selles mõttes, et legitiimsed ettevõtjad ei sooviks justkui piiriüleselt tegutseda nende tõttu. ma toetan igati neid meetmeid, mille eesmärk on parendada teavitamist, arendada töötajate õigusi kui need on kooskõlas praegu paigas olevate õigusaktidega, aga nüüd probleemi näen ma selles, kui proovitakse seda direktiivi laiendada ka sellistele aspektidele, mida ma võiksin küll toetada, aga mis minu meelest ei kuulu selle direktiivi kohaldamise alasse. näiteks mitmekesisus juhtorganites. jah, see teema, ma saan seda toetada, aga ma ei usu, et see konkreetne direktiiv on see õige instrument selle eesmärgi saavutamisel. muuhulgas, kuna restruktureerimine omab ju tööjõule tohutut mõju ning minu hinnangul restruktureerimise küsimus vajab fokusseeritumat süvitsi teostatud analüüsi selles küsimuses ja seetõttu ma ei leia, et me peaks kaotama ühe eesmärgi silmist ja et me peaks hakkama keskenduma teistele asjadele, mis on ka siia direktiivi kuidagi sisse surutud. ehkki see ei pruugi olla kõige parem lahendus minu hinnangul. ehk siis ma iseenesest toetan väga eh, konkreetseid meetmeid, mis seisnevad näiteks varifirmade probleemi lahendamises, jah, kindlasti selles suhtes peab midagi tegema samuti aruandluse teema piiriülese ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise puhul. minu muudatusettepanekud toovad kaasa hõlpsamad, lihtsamad reeglid seoses töötajate kaasamisega. siin on küllaltki palju muudatusettepanekuid, mida ma saan toetada ja ma proovin panna ka kokku kompromissid järgnevate päevade jooksul, saadan need variraportööridele laiali enne esimest variraportööride koosolekut, mis peaks olema kahekümne viiendal, aitäh! aitäh, proua McIntyre. ma ei soovi nüüd siin uuele arutelule alust panna. ütleksin lihtsalt, et juuri on juhtiv komisjon antud raporti puhul, mis puudutab piiriüleseid ümberkujundamisi, ühinemisi ja jagunemisi. ja meie oleme kodukorra artikli viiekümne nelja järgi jagatud pädevusega küsimustes, mis puudutab töötajate kaasamist, töötajate õigusi ja teisigi põhjenduspunkte, mis eh, dokumendis on ja me oleme harjunud teiste komisjonidega koos töötama. loomulikult katsume teha nõnda, et tööhõive küsimustes tööhõivekomisjoni Äh, esindajad kaitsevad neid teemasid ja ma kinnitan, et me teeme kõik endast oleneva selle eesmärgi täitmiseks, aga sellegipoolest annan sõna äh, härra Tšavat Sogorile, varireporterile. aitäh! kõigepealt olen nõus raportööriga selles mõttes, et peaks äh, piirduma sellega, mis jääb kindlasti meie pädevusvaldkonda ja piirdun ainult paari põhimõttelise kommentaariga. üldreeglina ütleksin, et kordaksin seda, mida ma raporti projekti tutvustamise ajal ütlesin, selleks, et ettevõtjad saaksid vabalt ühisturul tegutseda, on vaja lihtsaid, selgeid, kergesti täidetavaid norme. ma tervitan neid muudatusettepanekuid, mis lähevad selles suunas, et äriühingutele antakse võimalus kombineerida aruandeid osanikele ja töötajatele, ühtlasi ma leian, et et äh, aruande sisu peab olema lühike, täpne ja puudutama ainult seda, mis on asjakohane. paljud muudatusettepanekud siin võivad aga tuua kaasa topeltreguleerimise, äh, kuivõrd tegemist on valdkonnaga, kus direktiiv nelikümmend kaks tuhat kaks juba norme äh, tegelikult kehtestab ja me ei tohiks tuua kaasa mis tahes kohustuste või normide dubleerimist ootan edasist arutelu konkreetsete lahenduste leidmiseks töötajate kaasamise küsimuses, aga ütleksin ka, et kümneaastane eh, ajaline piir on siinkohal liigne. aga ma ootan meeldivat koostööd raportööri ja variraportööridega, aitäh! Mikael Detchen, eh, the floor is yours. Mikkel Detšen sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, proua esimees, lugupeetud kolleegid. minul on väga lihtsad nõudmised. töövõtjad on ära teeninud samasugused tagatised nagu ettevõtted ja komisjoni ettepanek ei ole siin üldse tasakaalus. majandusele mõtlev Euroopa peab ka sotsiaalselt edasi minema muidu me kaotame inimeste usalduse, toetuse ja põhimõtteliselt ka oma majandusmudeli. oleks hea, kui äh, töövõtjad saaksid oma kaasotsustusõigused kaasa võtta. praegu see nii ei ole. ka Saksamaalt on meil mitmeid juhtumeid selle kohta, kus äh, ettevõtteid korraldatakse ümber ja luuakse siis nii-öelda Euroopa aktsiaselts ja, ja see ei pea enam Saksa seadustest kinni pidama. seda nüüd muudetakse komisjoni ettepanekuga ja sellepärast minu fraktsioon on juba aastaid nõudnud horisontaalset direktiivi äh, töövõtjate kaasatuse kohta selleks, et neil oleks kaasotsustusõigus. nüüd see raam direktiiv on tähtis ka selleks, et äh, kollektiivseid palgaläbirääkimisi toetada. parim oleks see, kui komisjon töötaks välja uued miinimumstandardid töötajate kaasamise kohta, äh, seda siis nii ettevõtete haldusnõukogudes äh, kui ka juhtkonnas. me meie praegune ettepanek, mille komisjon on teinud, on raskesti rakendatav ja seda on väga raske mõista. ja ma oma muudatusettepanekutes toon ka selle välja. meil on vaja lihtsamaid reegleid, paremini rakendatavaid reegleid ja selliseid reegleid, mis tegelikult ka töövõtjaid kaitsevad. selleks on meil vaja ka äh, siin äh, ettevõtte loomise õiguse ja riiklike äh, sätete vahele luua tasakaal ettevõtte loomise õigus peaks olema seotud sotsiaalsete kohustustega. sotsiaalsete õiguste kaitset ei tohi selle direktiivi kaudu õõnestada. selleks on meil vaja tagada see, et kaasotsustusõigus on äh, tagatud vähemalt kümme aastat, kui kolitakse ühest riigist teise, äh, sest muidu on võimalik kaasotsustusõiguse tagamisest kõrvale hoida. koos kolleegidega ja ma ka ise kavatsen konstruktiivselt kaasa töötada ja lähimuspõhimõte ei ole midagi, mida tuleks pühapäevakõnedes välja tuua, vaid lähimuspõhimõtet tuleb kasutada ka sotsiaalsete õiguste tagamiseks. ja seda selleks siis, et meil oleksid lihtsalt äh, tagatised, mida on lihtne rakendada ja tõesti ka loodan, et selle ettepanekuga õnnestub meil rohkem sotsiaalseid õigusi Euroopa Liidus tagada. aitäh, härra Selimovitš! aitäh, proua esimees, ma olen nõus raportööriga selles mõttes, et tuleks keskenduda meie pädevusvaldkonda jäävatele osadele. ja aitäh ka selle ülevaate andmise eest, aga ma ei saa vält-, vältida sellise üldkommentaari väljatoomist, nimelt selline üldine tunne, mis mul selle raportiga seoses tekib, on selline skeptiline tunne natuke. me küll toetame seda, aga me näeme ühtlasi ka seda, et et äh, äriühingute piiriülene ühinemine või liikumine on nagu midagi sellist, mida peetakse negatiivseks, see võiks olla nagu midagi ohtlikku, see võiks justkui kuidagi õõnestav olla. mina olen täiesti vastupidisel arvamusel, mitte ainult sel põhjusel, et äriühingute liikumine ja vaba liikumine on ju osa aluslepingutest aga ühtlasi ma ka leian, et tegemist on vastusega eksisteerivatele probleemidele, sellepärast et kui me tahame tuua kaasa majanduskasvu, eh, uusi töökohti ettevõtjate poolt, siis eh, ümberkujundamine, ühinemine, jagunemine piiriüleselt peab olema midagi, mida toetatakse või soodustatakse ning minule meenutab see aruanne praegu või raport õigemini äh, Äh, midagi väga skeptilist selle eesmärgi suhtes. nüüd, kui rääkida konkreetsemalt raporti osadest, siis kõigepealt me räägime siin äh, sellest, et kasutatakse ühtset aruannet, sellest, et vähendada halduskoormat, aga rõhutaksin seda, et erinevates Euroopa riikides on erinevad traditsioonid. lõunapoolsetes liikmesriikides töötavad ehm, töötajad justkui ametiühingute vastaspoolena, aga Põhja-Euroopas töötavad töötajad ja ametiühingud ühel poolel ning tundub, et komisjoni lähenemine lähtuks rohkem nagu Lõuna-Euroopa mudelist, ehk siis õigusaktiga tahetakse paika panna rohkem töötajate õigusi, ametiühingute õigusi ja siis öeldakse, et nad peaks äh, hakkama äh, üksteisele vastu seisma. meie tegelikult ei tööta nõnda ja selline lähenemine võib Põhjamaade mudelit ohustada, ehk see mudel toimib päris hästi. me teeme koostööd ametiühingutega, töötajad ja ametiühingud äh, on oma pädevusvaldkonnas autonoomsed ja siinkohal ma ka tahan rõhutada, et kui me räägime aruandest, siis seda võiksid eraldi käsitleda nii töötajad või siis ametiühingud, neil on oma menetlused paigas ja riik ei ole see, kes peab hakkama seda olukorda kuidagi segasemaks muutma ehk siis ma kujutan ette ka seda, et kasutatakse ainult ühte aruannet, aga sellisel juhul tuleb arvesse võtta sotsiaalpartnerite autonoomsust. teiseks, muudatusettepanek number viiskümmend, kus kasutatakse definitsiooni artificial arrangement, kunstlik kokkulepe, äh, aga ma kujutan ette, et erinevates liikmesriikides määratletakse seda mõistet täiesti erinevalt, ehk siis ma ei taha, et lahjendataks kuidagi eksisteerivaid standardeid. ma tahaksin, et liikmesriigid võiksid olla need, kes võivad ise selle standardi kehtestada, sellepärast et vastasel juhul satume me olukorda, kus proovitakse ühist nimetajat leida, aga see tähendab kõige madalamat kaitstuse taset, ehk siis suurem osa või paljud vähemalt liikmesriigid peavad eh, lahjemat definitsiooni aktsepteerima. kolmandaks, on tehtud ka muudatud ja, ja sel põhjusel on ka tehtud eh, mõistlike objektiivsete tegurite arvessevõtmine sõnastuses. järgmises sõnad adequate või appropriate, kui me räägime osakute väärtuse hindamisest. kas see peab olema, mina ütleksin, et see peaks, see sõna peaks olema adekvaatne, kuivõrd vahetevahel ostetakse eh, osakuid ju sellist teavet omades, mida vähemusosanikel ei ole ja nüüd, kui kellelegi öeldakse, et on mingisugune hind, mida peab aktsepteerima, siis väga harva on tegemist adekvaatse hinnaga. riik võib öelda jah, et see hind on kohane, appropriate, aga see on loomult midagi muud. vähemusosanikel ja vähemusaktsionäridel peab olema teatud kaitstus tagatud ja nad peavad samal ajal infot saama kui ka teised. ja nüüd viimaseks kaebemehhanism, äh, artikkel kaheksakümmend kuus ütleb, et Need isikud, kes ei ole kompensatsiooniga rahul, võivad nõuda liikmesriigi kohtus ümberarvutamist, ma arvan, et see on piisav. ootan koostööd ülejäänud variraportööridega ja tulen tagasi veel esialgse mõtte juurde, nimelt peaksime kasutama võimalust käsitleda äriühingute liikuvust kui lahendust meie probleemidele, aga mitte millegi negatiivsena, aitäh. aitäh, härra Selimovitš. ja sõna saab proua Lopez Bermejo, kui ta siin ei ole, teda ka ei asendata, sellisel juhul Miroslav Mitrofanovs Rohelistest, keda ka ei ole ja keda ka keegi ei asenda. mis tähendab seda, et oleme kuulanud ära kohalolijate sõnavõtud. tundub, et ähm, arutelu võib olla väga huvitav, aga proua McIntyre, kas tahate arutelu kokku võtta? aitäh, äh, suur aitäh ma ootan ka variraportööride koosolekuid, sellepärast et ma loodan, et me jõuame hea tulemuseni ja ootan seda koostööd. jah, ma olen ka veendunud, et teie arutelu ja tulemused tulevad meeldivad. nüüd muudatusettepanekutest peaks rääkima täna, kaheksateistkümnendal oktoobril, vastuvõtmine Tööhõivekomisjonis viieteistkümnes november, juurikomisjonis kahekümnes või kahekümne esimene november järgmised koosolekud, tahan teile meelde tuletada, et järgmine koosolek, mis pidi toimuma viiendal novembril, jääb ära. ehk siis järgmine koosolek, mis toimub, on viieteistkümnendal novembril Strasbourgis, siis üheksateistkümnendal novembril Brüsselis ja kahekümnendal novembril Brüsselis. ehk siis koosolekuid on novembri lõpus suhteliselt palju, aga viiendal novembril jääb koosolek ära. aitäh osaluse eest, proua Ulfsog tänab ka tõlke ja ütleb, et ta ei sekkunud, kui kõnelejad rääkisid liialt kiiresti. aga järgmisel korral proovime teha paremat tööd.